rohkem võideldakse kristlaste vastu, ehm, samal ajal aga on tegemist Kristuse hälliga. meie kanname vastutust Süüria ja Süüria kristlaste ees. kristlased Süürias ütlevad, et neil on selline tunne, nagu neil poleks mitte mingeid õigusi ja nad nõuavad teistelt, et keegi nende eest häält tõstaks. me tõesti kahetseme, et komisjoni jaoks ei ole see prioriteetseks küsimuseks, just sellepärast ma leian, et liikmesriigid peaksid nõukogu ja oma välispoliitika kaudu aitama konkreetselt konkreetse abiga eh, tagakiusatud kristlasi ja tuleb aidata kristlasi seal, kus on kristluse häll ja neid kristlasi tuleb kaitsta. aitäh, järgmisena proua Vood, palun. proua Vood. kuueteistkümnendal märtsil möödub aastast sellest ajast, kui noor briti naine Anna Campbell sai Türgi jõudude poolt surma Afrini linna kaitstes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 õigluse eest võitleja ja teda häiris kohutav sõda Süürias, kohutavad inimkannatused ja ta otsustas oma noorusliku energia pühendada äh, kurdi jõududega koostööks äh, Põhja-Süürias. Äh, ta osutas vastupanu Daeshile ja Assadile selles piirkonnas. kurdid vabastasid paljud linnad selles piirkonnas, nemad muutsid selle sõja kurssi, nemad Äh, aitavad praegu äh, ühiskonda taas üles ehitada ja naised on seal uue demokraatliku ühiskonna keskmes ja ma tean seda mitte sellepärast, et ma lugesin selle kohta raamatus või ajakirjas, sest äh, möödunud aasta mais käisin naiste rahumissiooniga seal ja nägin oma silmaga, mis toimub. aga üksteist kuud hiljem on Anna surnukeha veel varemete all ja ei Briti valitsusel ega Türgi võimudel pole olnud inimlikkust ja tema äh, surnukeha tagasi saada, ma kutsuksin teid üles kaastundlikkusele. Äh, proua Lannut, üks minut, palun. aitäh, lugupeetud president, härra volinik äh, olukord Süürias on väga keeruline ja väga pakiline Euroopa Liidu jaoks. täna Äh, on Euroopa Liit võime, võimetu kür-, kurdide osas ja ta ei suuda ka Süüriale mingit abi osutada kaasaaitamises. Äh, me ei tee koostööd nendega, kes kontrollivad suuremat osa Türgist, näiteks Bashar al-Assadiga Äh, samuti kodanike ühiskonna ja vabaühendustega. volinik, kui me tahame Süüriat aidata, siis me peame vaatama, kuidas saaksid pagulased Süüriasse tagasi. me peame abistama ka Liibanoni, Liibanon kannab tohutult, äh, tohutut koormat, üks koma viis miljonit Süüria pagulast on äh, Liibanoni territooriumil, nii et, et meil on vaja teha koostööd As-, Assaadi režiimiga. see on oluline ka selleks, et parandada Euroopa Liidu sisejulgeolekut, miljoneid tuhanded äh, džihadistid, äh, kes on praegu Süüria vanglates, võidakse iga hetk lahti lasta ja nad tulevad tagasi Euroopa Liidu liikmesriikidesse. siin on meil toimunud juba üsna palju äh, terroristlikke rünnakuid, meil on kohu, kohustus suhelda Damaskusega härra volinik, ma sooviksin, et me lähtuksime oma tegevuses geopoliitilisest reaalsusest Süürias, aitäh. aitäh, härra Hadži Georgiev, üks minut, palun aitäh! juba kaheksandat aastat äh, räägime Süüriast. parlamendisaadik äh, saab kaheksa aasta järel äh, tunda ainult meeleheidet. võib-olla me ei ole meeleheitel, aga kuidas on lugu süürlaste endiga, noh, kui meeleheitel nemad veel on, pool miljonit on surnud võib-olla on tegemist suurima ohvrite mm, arvuga äh, võrreldes mis tahes äh, teise äh, sõjaga pärast teist maailmasõda. Euroopa Liidul on mõningased mõjutusvahendid Türgi suunal. Türgi valmistab praegu kolmandaks sõjaliseks sekkumiseks Süüriasse me peaksime ära kasutama kõiki võimalusi, kõiki vahendeid, mis meil on Äh, selleks, et äh, kaitsta Süüria rahvast, äh, rahvast, kes on võidelnud ISISe vastu rohkem kui keegi teine. härra Schaffhauser, palun, üks minut Äh, eile äh, Briti alamkojas äh, teatas Briti välisminister, et Assar, Assad jääb võimule. see ülestunnistus viitab mitte üksnes Briti poliitika läbikukkumisele, vaid see on ka Euroopa Liidu läbi, poliitika läbikukkumise märk. Euroopa Liit on tingimustes, tingimusteta alates aastast kaks tuhat kaksteist nõudnud režiimi vahetust Euroopa Liidu strateegia on täna varemeis. detsembris Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein taasavasid oma suursaatkonnad Damaskuses. Araabia liiga võtab ilmselt Süüria liikmeks tagasi. Venemaa ja Iraan on olnud sellest konfliktist võitjad toetades täiesti ebaseaduslikult äh, islamiterroriste, on Euroopa Liit ennast täielikult marginaliseerinud. ja nüüd tahame teha sama viga, järgides ameeriklasi Venezuelas. on aeg, et Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid aru oma vigadest ja taastaksid diplomaatilised suhted Süüria legaalse valitsusega tulevased üleminekud äh, toimuvad ilma Euroopa Liiduta ja see ongi parem Äh, äh, nüüd ma katkestan ähm, vaba mikrofoni vooru, nii nagu ma seda ka lubasin ja annangi sõna volinikule vastuseks, palun, härra volinik. aitäh, proua president. suur tänu rahvasaadikutele väga väärtuslike sõnavõttude eest. ma arvan, et tegemist oli väga kasuliku arvamuste vahetusega. sellest arutelust tuli välja, et me kõik leiame, et Süüriat tuleb toetada, peame leidma lahenduse konfliktile selleks, et põgenikud saaksid pöörduda tagasi koju. Euroopa Liidu abi peab jääma samadel tingimustel püsima ja ka samal tasemel ja me soovime, et Süüria pöörduks tagasi rahvusvahelisele areenile. väga tähtis on, et äh, uuesti hakataks kinni pidama inimõigustest. Brüsseli konverentsis räägitakse rohkem kui kunagi varem inimestest, rohkem süürlasi on esindatud, rohkem kodanikkonna, kodanikuühiskonna inimesi tuleb kohale selleks, et rääkida rahvusvaheliste organisatsioonidega oma unistustest ja tulevikust see konverents kestab kolm päeva ja kahel päeval on võimalus äh, kohtuda just poliitikutega ning äh, selle kõrval ka siis äh, tavainimestega, mm, selleks, et poliitikud ja tavainimesed saaksid siis mõtteid vahetada selle üle, mida saaks teha selleks, et parandada humanitaarolukorda koha peal ja aidata siis inimesi. me peame isegi rohkem äh, mõtlema selle peale, äh, milline on naiste roll parlamendis ja kuidas aidata just neid, kes kõige rohkem kannatavad. väga tähtis on investeerida pikaajaliselt usaldusväärsusesse ja anda siis piisavalt vahendeid nii Süüriale kui ka äh, näiteks pagulasi vastuvõtvatele riikidele, sest need riigid äh, kannavad väga suurt koormat, aidates Süüria pagulasi. samal ajal aga me peame ka tõele näkku vaatama. osad, isegi väga paljud Süüria põgenikud ei pöördu väga kiiresti tagasi koju, kas see meeldib meile või mitte ja selles mõttes peame me mõtlema ka selle peale, kuidas siis vastuvõtvaid riike toetada äh, Ehm, selle probleemi lahendamisel, aitäh! suur tänu, härra volinik, arutelu on sellega ammendatud ja me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on Kristjan Tarn Preeda raport kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne ning kõigepealt saabki sõna kolleeg Preeda neljaks minutiks doamnă președintă uh, lugupeetud uh, volinik, um, tahaksin teid tänada teie töö eest ja teie äh, väsimatu pühendumuse eest Bosnia-Hertsegoviina Euroopa kursile. ma tutvustan praegu juba oma neljandat ja viimast raportit selle parlamendi ametiajal ja see puudutab arenguid siis selles riigis teel Euroopale Äh, alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast äh, edusammud kiirendusid, aga kaks tuhat seitseteist äh, edusammud aeglustusid ja see teeb meid murelikuks ja ma tean, et see teeb ka teid murelikuks. kui minust sai kahe tuhande neljateistkümnendal aastal raportöör, siis ma lootsin, et see riik saab kandidaatriigi staatuse veel selle parlamendi ametiajal. vaatamata meie ühistele jõupingutustele toetada Bosnia-Hertsegoviinat, ei ole see eesmärk teoks saanud Äh, kuna lähenevad ähm, üldvalimised, äh, tähendab, alates üldvalimistest, mis toimusid seitsmendal oktoobril kaks tuhat kaheksateist, on vanad teemonid jälle pead tõstnud, poliitilised lõhed etnilisel alusel Äh, riik äh, läks valimistele vastu puuduliku valimisseadusega, milles äh, paljud artiklid olid kehtetuks kuulutatud põhiseaduse kohtu järgi ja poliitiliste probleemide tõttu pole neid lünki ka täidetud Äh, see reformide protsess äh, ei ole toimunud nii, nagu me oleksime seda soovinud. loomulikult me võiksime alati nendele viivitustele selgitusi leida, riigi keerukus, äh, valuline minevik, sõjatrauma, tegemata lepitus, reaalsed probleemid, kõigi nende asjadega tuleb arvestada, aga Ehm, me peame üle saama mitte üksnes, miks üksnes uuest kriisist, vaid me peame eh, säilitama ka lootuse Euroopa kursil ja eh, inimestel Bosnia ja Hertsegoviinas ehm, on olemas poliitiline ja institutsionaalne süsteem, mis toimib ja mis ei diskrimineeri kedagi. Ehm, me ei ei saa äh, lubada neil valida eksiilikurssi, nad peavad saama hakkama oma riigis. Äh, on olemas sõltumatud kohtud, mis tegutsevad ilma poliitilise sekkumiseta. Äh, Bosnia ja Hertsegoviina kodanikel on õigus elada ühiskonnas, mida ei laasta korruptsioon neil on õigus tõhusale haldusele ja haldusele, mis ei ole politiseeritud, sellisele haldusele, mis teenib kodanikke ja mitte vastupidi. Eh, ja lõpetuseks on neil õigus ka eh, vabale meediale, mis teavitab neid eh, objektiivselt ja ilma poliitilise surveta. liitumine Euroopa Liiduga võimaldaks kõike seda saavutada Äh, see kõik on käeulatuses, kui poliitiline eliit loobub oma väikestest poliitilistest mängudest ja ei kasuta ära lõhesid ja vihkamist. praegu on äh, käes hetk, kus poliitikud saaksid viivitamatult äh, kõikidel tasanditel näidata üles otsusekindlust, läbi viia majanduslikud ja re poliitilised reformid, mis on suunatud Euroopa Liidu kursile Äh, koos täiendavate küsimustega, mida Euroopa Komisjon on esitanud, äh, annaks Bosnia-Hertsegoviinale võimaluse saavutada kandidaatriigi saatuse ja miks mitte isegi sellel aastal. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada ühte väga olulist küsimust, nimelt koostööd Euroopa Parlamendi äh, ja paluda, härra volinik, et te teeksite järgmisele etapile poliitilise prioriteedi just nimelt Bosnia-Hertsegoviina hoidmisega Euroopa kursil. aitäh, tere minu poolt ja järgmisena saab nõukogu nimel sõna minister Tšamba, palun. president, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel olla äh, täna siin ja teiega rääkida kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta komisjoni aruannet Bosnia ja Hertsegoviina kohta. kõigepealt suur tänu parlamendi raportöörile Kristjan Predale. kohe alguses tahaksin välja tuua selle, et äh, meie eesmärgiks on Bosnia-Hertsegoviina äh, tunnustada kui tugevat ja suveräänset riiki, mi-, ning me toetame nende teed Euroopasse. seitsmendal oktoobril kaks tuhat kaheksateist toimisid äh, valimised ja nõukogu nüüd äh, ootab Bosnia ja Hertsegoviina riigilt, et äh, aktiivselt hakatakse valitsust moodustama ja tehakse seda kõikide kodanike huvides. selleks, et see riik läheks reformikavaga edasi ja liiguks edasi ka Euroopa kursil. Bosnia-Hertsegoviina veebruaris kaks tuhat kuusteist esitas taotluse liitumiseks Euroopa Liiduga ja see näitab tegelikult, et nad on pühendunud Euroopa teele, aga nüüd on meil vaja ka käegakatsutavaid tulemusi koha peal ja seda ei ole võimalik saavutada ilma toimivate ametivõimudeta meil on väga hea meel, et Bosnia-Hertsegoviina on andnud siin ühi-, väga selge ja ühtse sõnum selle kohta, et nad liiguvad Euroopa Liidu kursil ja et nad on valmis tegema koostööd ja kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal jaanuaril toimus ka sellekohane visiit. meil on väga hea meel, et on läbi viidud Euroopa-meelseid reforme, nagu näiteks äh, äh, aktsiisimaksude reform aga väga palju aega on siiski ära kaotatud äh, valimiskampaanias ja lõhestavate ütlustega. see on väga palju reformide kiirust vähendanud. on terve rida prioriteetseid valdkondi, on vaja rohkem ära teha majandus- ja sotsiaalsete reformidega äh,, õigusriigi põhimõtete valdkonnas, tuleb võidelda korruptsiooni vastu, tuleb läbi viia äh, haldusreform, tuleb võidelda radikaliseerumise terrorismi vastu ning samamoodi tuleb parandada kõikide haldustasemete vahelist koostööd. oleme nõus sellega, et edusamme on tehtud vähe just arvamusvabaduse valdkonnas ja meediavabaduse valdkonnas ja Hertsegoviina, Bosnia-Hertsegoviina peab selles valdkonnas rohkem ära tegema. meil on väga kahju, et see kompromiss, mis oktoobri, eelmise aasta oktoobrikuiste valimiste eel välja toodi, et äh, see läks käest ja selle tõite te ka oma resolutsioonis välja, et nüüd on vaja tõesti leida ka lahendus siis äh, Rahva Föderatsiooni kojale ning samamoodi tuleb ka valimisreformidega edasi minna selleks, et vastata Euroopa Liidu standarditele. nüüd mul on väga hea meel et äh, Bosnia-Hertsegoviina on valmis vastama äh, lisaküsimustele, mis puudutavad Bosnia-Hertsegoviina liitumistaotlust. meil on väga hea meel, et koordineerimismeetme kaudu on tegeletud Euroopa Liidu küsimustega ja et seda meedet, seda tähtsat äh, meedet kasutatakse ka tulevikus. ja me eeldame, et ametivõimud selle arvamuste vahetuse protsessis ka teevad väga aktiivselt koostööd ja annavad võimalikult palju informatsiooni. ma tooksin välja veel selle, et komisjon väga palju pöörab tähelepanu ka Seidich Finchi kohtuotsuse täitmisele ja seal äh, erine, erinevate etniliste rühmade esindajaid tuleb võrdselt kohelda ja mitte kedagi ei tohi diskrimineerida. me jätkame riigi toetamist reformide läbiviimisel, eriti kui ta on orienteeritud Euroopa kursile. Bosnia-Hertsegoviina integreerimisprotsess äh, siin lähtume me komisjoni äh, arvamusest selle kohta ja nõukogu toetab seda, aitäh. E aitäh, härra minister Tšamba ja nüüd saab sõna volinik Haan, palun komisjoni nimel. aitäh, president, lugupeetud minister, lugupeetud rahvasaadikud, kõigepealt suur tänu raportöörile Kristjan Tann Predale Bosnia-Hertsegoviina resolutsiooni eest ja tahan tänada nii teid, raportöör, kui ka teie kolleege teie töö eest selle riigiga ja meil küll ei ole konkreetseid tulemusi ette näidata, aga meil on ühised huvid ja me peame suunama riiki mitte ainult Euroopa suunas, vaid äh, me peame tõesti aitama sellel riigil inimeste elustandardit parandada, sest see on tähtis äh, ning see peaks olema ka meie eesmärgiks nii et selles mõttes meil on väga hea meel selle resolutsiooni teksti üle, see on tasakaalus ja see on suures osas ka kooskõlas äh, komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuus avaldatud raportiga. see peegeldab väga hästi olukorda Bosnia-Hertsegoviinas, toob välja ka problemaatilised kohad Euroopa Liidu äh, kursil. mul on väga hea meel, et siin resolutsioonis toetatakse Euroopa Liidu lähenemist Bosnia-Hertsegoviina suhtes. see on eriti tähtis äh, praegusel väga kriitilisel ajahetkel selle riigi jaoks ja valitud juhtide jaoks. Need äh, lubadused, mis anti valimisperioodi ajal, tuleb nüüd ka konkreetselt ellu viia. valitsus tuleb moodustada ning äh, tuleb lõpetada lõhustunud valimiskampaania ajal kasutatud retoorika ning nüüd tuleb äh, hakata riiki ühendama ja viia äh, riik Euroopa Liiduga integreerumise teele seda ütles ka Bosnia-Hertsegoviina president äh, ning äh, härra Juncker, proua Mogherini ega mina kohtusime riigi presidendiga kaks ähm, nädalat tagasi, tegemist oli esimese kohtumisega äh, uute juhtidega, võtsime vastu siis kohustused, millest riik peaks kinni pidama kodanike huvides tegemist on kriitilise aastaga Bosnia-Hertsegoviina jaoks ning selle aasta jooksul me tõesti soovime näha selget suunamuutust, et suund võetakse Euroopa poole ning need käegakasutavad reformid, mida on läbi viinud ka teised riigid samal ajal selles menetluses, need me peame nüüd ka nägema ja samamoodi tuleb vastata ka meie küsimustele ning ähm, me ootame neid küsim-, vastuseid küsimustele juba väga kiiresti ja loodame, et need vastused on selged. õigusriigi põhimõtete, põhiõiguste kaitse, valimisreformi, haldusreformi läbi viimine on väga tähtsad, sest need peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu standarditega ja nüüd äh, uued juhid äh, peavad hakkama näitama tulemusi ja nende tulemuste põhjal Euroopa Liit siis äh, hindab, kas on võimalik edasi minna liitumisprotsessiga ja komisjon siin on valmis toetama Bosnia-Hertsegoviina Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi ning meie arvamus äh, Äh, Bosnia-Hertsegoviina liitumistaotluse kohta esimest korda sisaldab ka reformide tegevuskava, mille siis riik peaks läbi viima ja kus tuuakse siis välja ka need kohustused, mis Euroopa Liidu liikmesriikidel on, me anname rohkem tehnilist abi, anname abi ka õigusriigi valdkonnas, põhiõiguste valdkonnas ja jälgime ka täpselt äh, teatud juhtumite arengut ning komisjon on nüüd ka finantsabi kahekordistanud äh, Bosnia-Hertsegovinale kaheksakümmend miljonit eurot aastatel kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis igal aastal selleks, et toetada erinevate strateegiate, energia, keskkonna või maaelu arengustrateegiate läbiviimist ja see on siis lisaks abile, mida antakse piirkondliku abi äh, äh, kõrval äh, lõpetuseks tahaksin toonitada, et komisjon jätkab Bosnia-Hertsegoviina toetamist, sest me usume, et selle riigi tulevik peaks olema Euroopa Liidus samal ajal on aga väga suuri probleeme, millega on vaja tõsiselt tegeleda ja mis nõuavad ka jõupingutusi riigijuhtidelt. Euroopa Liidu institutsioonid saavad aidata, saavad anda juhtnööre, aga ainult Bosnia-Hertsegoviina ise saab ähm, vastata kodanike oodatustele ja mina lähen Sarajevosse arvatavasti märtsi lõpus selleks, et hinnata edusamme valitsuse moodustamisel ja reformide jätkamisel. ning ma arvan, et mis on tähtis ja mida tuleks toonitada veel ja veel, on see, et igaüks riigis ütleb meile, et me toetame Euroopa Liiduga liitumist, aga millest on puudu, on see, et ei ole järjekindlat tegevust koha peal kõikide poliitilise osapoolte poolt selleks, et üheskoos ühendatult liikuda siis selle eesmärgi saavutamise nimel üle. üle kaheksakümne protsendi kodanikest aga toetab Euroopa Liiduga liitumist, aitäh. suur tänu, volinik Haan, nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, sinise kaardi küsimusi me ei võta, sellepärast et me oleme natukene üle aja läinud. proua Suitša Rahvapartei nimel, palun. suur tänu. ma soovin tänada kõigepealt komisjoni ja volinik äh, Haani kõikide nende pingutuste eest, mida Bosnia-Hertsegoviina suunal on võetud, tänan ka raportööri härra Kristjan Tanbredat. meil oli tõesti äh, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist positiivne trend, äh, Bosnia-Hertsegoviinas kaks tuhat seitseteist äh, kahjuks äh, see kõik muutus ja nüüd kolm kuud pärast valimisi kahetsusväärsel kombel on olukord selline, kui nagu ta on. meie peaksime loomulikult äh, lähtuma kodanike huvidest äh,. selleks on seal reforme vaja vaatame, milline on äh, olukord meie koduriikides, aga ka teisel pool äh, Euroopa Liidu piire, äh, naaberriigis Bosnias. me oleme saatnud Bosnia-Hertsegoviinale sõnumeid, et nad peavad poliitiliselt omavahel kokku leppima, valimisõigus tuleb reformida ja muuta. see on tegelikult kõige alus, see on iga äh, läbiviidava reformi äh, aluseks, tuleb lõpetada see valimistega manipuleerimine, mis ikka ja jälle juhtub ja lisaks äh, sellele tuleb äh, kaitsta seal Horvaatia vähemuse õigusi, neil ei ole samasugused õigused nagu teistel vähemustel. kui me selles äh, jõuaksime kokkuleppele, siis äh, oleksid areng, arengud positiivsemad. Bosnia-Hertsegoviina uued poliitilised juhid peavad seda vastutust kandma, võtma ja meie Euroopa Liidu poolt peame neid aitama. järgmisena Fleckenstein, sotsiaaldemokraadi nimel poolteist minutit, palun. austatud juhataja, kolleegid kõnelen härra Papadakise nimel, kes ei saa siin täna olla. ta soovib tänada raportööri Kristjan Dan Predat äh, suurepärase tehtud töö eest. raport on äh, terviklik, detailne ja see näitab äh, seda, milline olukord seal meie arvates on. Bosnia Hertsegoviinale on tee Euroopa Liitu avatud. ka sotsiaaldemokraadid soovivad, et Bosnia-Hertsegoviina leiaks selle tee Euroopa Liitu ja kuna me seda soovime, siis äh, kodanike huvides paar kriitilist lauset. reformiprotsessid, mis on vajalikud, peaksid seal riigis toimuma kiiremini lepitusprotsessi ei ole ka piisavalt energiliselt edasi viidud liiga palju on seal äh, lõhestavat, liiga vähe on seal ühendavat, äh, valitsused ei üritagi minevikku nii-öelda maha matta. Äh, Daytoni rahuleping oli meeletu pingutus ja ääretult vajalik, et sõda lõpetada, aga sellest lepingust lähtuvalt ei saa üles ehitada ühtset riiki, sellest ainuüksi ei piisa, meil on vaja Brüsseli algatusel Dayton kahte. kui ma seal riigis käin, siis mul jääb mulje, et äh, järjest enam äh, inimesi soovivad äh, rahumeelselt koos elada, sel teel edasi liikuda, poliitikud samas pigem mitte, aga poliitikud peavad üks hetk äh, rahva ees äh, vastutust kandma, et miks nad ei äh, püüdle moodsa uue Bosnia-Hertsegoviina suunas ja elavad pigem minevikus, aitäh! suur äh, tänu, järgmisena ECR fraktsiooni nimel härra Pelder, palun. poolteist minutit. jah, ja suur tänu, president. eelmisel aastal ilmusid väga huvitavad teaduslikud uuringud Viinis tõeline maakler või konkurent Euroopa Liidule. Türgi loll Balkani riikides, suhted Ankara, Sarajevo vahel tulid seal väga selgelt välja selles analüüsis ja, ja toodi välja Erdoani ja Bosnia ähm, ametivenna Begovetši suhted ja kolleeg Preda raporti lõik, kes nelikümmend räägitakse välisjõududest Bosnia-Hertsegoviinas. minu küsimus nõukogule ja komisjonile on, kas teie olete ka lugenud seda teaduslikku analüüsi, kas Türgi on tõeline aus maakler või konkurents meie jaoks? me peaksime mõtlema ka nüüd sellele uuele Erdoani meelsele lobiorganisatsioonile, mis Bosnias üha suuremat rolli mängib. ja tõesti, meil on vaja siin anda selge Euroopa vastus selle kohta, mida me arvame Türgi mõjuvõimu suurenemist Balkani riikides, sest seal on ka etnilised konfliktid üha rohkem pingenemas ja ma arvan, et meil on vaja sellele vastata. järgmisena härra Raadus, Valdo fraktsiooni nimel kaks minutit, palun suur tänu, juhataja, volinik, austatud kolleegid. kõigepealt äh, soovin tänada härra Predat äh, hea koostöö, hea raporti eest. see on viimane raport äh, käesoleva parlamendi mandaadi ajal. ja me saame nüüd hinnata, kuivõrd edukas on olnud Bosnia-Hertsegoviina oma teel Euroopa Liitu, meil on koordineerimismehhanismid, palju on ära tehtud, esitati äh, taotlus Euroopa Liiduga liitumiseks, äh, vastati esimesele küsimuste kataloogile, aga põhiprobleemiks seal riigis on äh, endiselt sisemisest lõhestatusest mitte ülesaamine, seal on etnilised eraldusjooned endiselt olemas võib-olla see on subjektiivne arvamus, aga meile tundub, et äh, olukord on seal riigis äh, veelgi halvemaks äh, muutunud sisemise koostöö mõttes, kui see oli näiteks viis aastat tagasi. Euroopa Liit peaks loomulikult kõikide institutsioonide tasemel aru saama äh, et meie huvides on Bosnia-Hertsegoviina ja selles piirkonna arengule kaasa aidata. me peaksime mõningates tegevustes olema aga järjekindlamad. ja komisjon võiks eesmärgid ka paremini järjestada meil on vaja olla Euroopa Komisjoni poolelt ka ambitsioonikamad ja energilisemad, kui viimasel viiel aastal on oldud ja ka parlament ja nõukogu peavad andma siin tugevamalt oma panuse, et Bosnia saaks äh, oma huvides tõesti saavutada sisemise stabiilsuse. Rakulišek, järgmisena kaks minutit, palun. tänan. Bosnia-Hertsegoviina on üks äh, endine äh, Jugoslaavia vabariik ja seal on kõige keerulisem ja mitmekesisem rahvastikustruktuur. lisaks sellele elavad seal koos erinevate usukogukondade esindajad, moslemid valdavalt linnades, õigeusklikud valdavalt maapiirkondades ja lisaks veel katoliiklased kirdeosas sellegipoolest äh, ühendab neid erinevaid äh, religioonide esindajaid aga ühine keel. nüüd äh, pärast sõda on põhjas Serbia vabariik ja lõuna pool konföderatsioon sõlmiti omal ajal Daytoni rahuleping, mis äh, läbi nägi ette teatavad äh, protseduurid, äh, kuidas tuleks edasi liikuda, sealhulgas riigistruktuuri vallas. aga nüüd ähm, Bosnia-Hertsegoviinas on väga palju probleeme endiselt, äh, mis on äh, tuntavad eelkõige kohalikul tasandil, näiteks äh, ühenduste puudumine energia vallas, samuti transpordiühenduste vallas, serblaste, horvaatide omavahelised suhted ja kui me süüdistame Serbia Vabariigi juhte, kui me ignoreerime neid kuritegusid, mis on toime pandud Horvaatia ja moslemi rühmituste poolt ja kui me ignoreerime Srebrenitsat, siis äh, see on kõik väga murettekitav. rahvusvaheline kogukond peab parandama oma panust äh, seal äh, piirkonnas, eelkõige just haridus- ja sotsiaalvaldkonnas ja mitte ainult esinema nõudmistega, mina seda raportit kahjuks toetada ei saa. järgmisena härra Šoltes Roheliste nimel Bosnia-Hertsegoviina on äh, kontraste täis riik. seal on tegemist äh, samas ka riigiga, mis äh, on teinud väga palju ajaloolisi muutusi läbi te võiksite lugeda Ivo Andresi raamatut äh, Sild üle jõe. see aitab mõista seda, kuidas seal riigis erinevad kogukonnad koos eksisteerivad. Bosnia-Hertsegoviina on äh, läinud Euroopa integratsiooni teed. see ei ole lihtne tee. seal on mitmesuguseid äh, takistusi. me kõik loomulikult soovime, et Lääne-Balkani riigid saaksid osaks Euroopa perest, aga Need riigid peavad läbi tegema ka teatava kohandumisprotsessi, nad peavad läbi tegema muudatused ja reformid. ja see raport, mida me täna siin arutame, sisaldab mitmesuguseid arvamusi ja neid kõiki ühendab see, et palju on veel vaja teha korruptsioonivastane võitlus, organiseeritud kuritegevus, õigussüsteemi reform, kohtusüsteemi reform, vähemuste kaitse, keskkonnaküsimused, kõik need on valdkonnad, kus on jäänud veel mõndagi teha. lisaks sellele pressivabadus, haridus vajavad tööd. rääkides Bosnia-Hertsegoviinast, peame mõtlema ennekõike Bosnia-Hertsegoviina rahvale, nende tulevikule. ärgem seda unustagem tugev Bosnia-Hertsegoviina tähendab tugevat Euroopat. järgmisena saab sõna kolleeg Etheridge EFTD nimel. Uh, suur tänu! iga kord, kui ma kuulen neid arutelusid, neid raporteid, mis käsitlevad lõimimist, seda, et me tahame uusi rahvaid ja riike Euroopa Liitu tuua, tunnen, nagu vaataksin oma lemmikut teleseriaali. mulle väga meeldib nimelt Star track ma ei tea, kas te olete seda kunagi näinud, aga seal on organisatsioon Voog. ja nemad ütlevad, et meie oleme Voog, visake kilbid nurka, andke oma laevad meile, andke oma kultuurid äh, meile äh, ja igasugune vastupanu on kasutu. ja siis Voog äh, reisib universumis ringi hermeetiliselt suletud, kontrollitud temperatuuriga alusel ning leiavad mooduse, kuidas inimesi oma trollideks, oma teenriteks muuta ja kui me nüüd vaatame ennast ümbritsevat reaalsust, siis olukord on sama. Euroopa Liidu impeerium üritab rohkem inimesi ligi meelitada, nad ei kasuta vägivalda, nad ei ründa, nad pakuvad äh, stipendiume, laene, kaubandust, tingimusi ja lubadusi paremast elust. aga kui niiviisi lõputult laieneda, eriti äh, delikaatsetesse piirkondadesse, nagu see, millest täna räägime, tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. tuleb ka väga hoolikalt mõelda, et kust need rahad kõik tulevad, sellepärast et ikka ja jälle toome me sellesse organisatsiooni rahvaid juurde ja kogu aeg püütakse laieneda, samas unustades, et äh, varem või hiljem lähitulevikus saavad rahad otsa sellepärast et äh, kui Brexiti küsimuses ei saabu varsti kokkulepet, jäävad neil kümned miljardid naelad saamata mõelge siis, milliseid äh, ettepanekuid te inimestele teete, enne kui üritate maailma üle kontrolli saada. järgmisena ENF-i nimel saab sõna härra Burgits. Bosnia olukord, äh, nagu selgub äh, ausalt sellest raportist, on tegelikult metafoor kõigi nende suurte raskuste kohta mis iseloomustavad Euroopa Liiduga liitumist. meil on tegemist sellise riigiga, kes on väga vähe edusamme teinud. juba kogu protsessi algusest peale ning näeme, kui piiratud on Euroopa Liidu äh, võimekus äh, teha seda, mida tegema peaks, olla olukorra kõrgusel ning äh, üritatakse Äh, õpetada neid riike ja inimesi, kes on ajalooliselt väga keeruliselt olukorras olnud. ning äh, nad, äh, neid sunnitakse, neid sunnitakse mängima rolli, mis neile ei sobi ning siin ei tohi unustada ka öö, äh, ohtu välisvõitlejate saabumise kohta nendesse riikidesse, nende riikide kaudu Euroopasse. järgmisena saab sõna härra Kukan. suur tänu, lugupeetud juhataja, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile pühendunud töö eest, hea töö eest selle teema kallal viimase viie aasta jooksul viimased kuud paraku ei ole näidanud suurt äh, edu ja progressi Euroopa teel Bosnia-Hertsegoviinas riigile on väljakutseks kõige va vajalike riigiorganite moodustamine, küsimuste-vastuste saatmine meie küsimustikule ning äh, SAPC menetluse lõpuleviimine. Bosnia-Hertsegoviina peab tegelema paljude erinevate küsimustega, seda tuleb teha kiiresti. pühendumine reformide päevakorrale ning reformidele, mis aitavad kaasa tuua õigusriigi põhise toimiva riigi, on peamiseks ülesandeks. Euroopa Liit on valmis aitama kaasa läbirääkimiste kulgemisele seoses valimisreformiga, põhiseaduse reformiga, kutsun Bosnia-Hertsegoviina poliitilisi liidreid üles sellest võimalusest kinni haarama ning Euroopa Liidu abi kasutama. tahaksin tänada ka kõiki neid Bosnia-Hertsegoviinas, kes võitlevad sõnavabaduse eest, võitlevad vihakõne vastu ning äh, usuviha vastu ning edendavad lõimimist, nagu näiteks Jaitševel äh, keskkooliõpet õpilased, kes on saanud ka auhinna oma julguse ning inspireeriva aktivistliku töö eest. nagu varemgi, samateemaliste arutelude puhul toonitaksin, et usun, et Bosnia-Hertsegoviinal on koht Euroopas ning Bosnia-Hertsegoviina kodanikud saavad võidelda oma riigi Euroopa tuleviku eest, aitäh! suur tänu, kolleeg Pikula, palun! suur tänu! alates aastast kaks tuhat viisteist oleme igal aastal rääkinud Bosnia-Hertsegoviina aastaaruandest, mitte eduaruandest ja tõesti, poliitiline reaalsus ongi selline, mingisugust edu ei ole märgata, tegelikult on lausa tagasiminek. majandusreformide ühiskondlike reformide vahel vallas on olnud meil tagasiminek ja eelmisel aastal oli puudujääke valimiskampaanias ning valimiste läbiviimisel, sellepärast et ei olnud korralikku valimisõigust ning põhiseaduse kohtuotsuseid. pärast valimisi rõhutati, kui oluline on lähimuspõhimõte ja äh, me juhtisime kõigele sellele tähelepanu, nii nagu alates kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta raportist oleme teinud. Need asjad kontrolli alla äh, saada on hädavajalik, kui peaks, kui me tahame, et tulemuseks oleks kaasav, toimiv riik, aga praegu on mitmed alustalad veel puudu ja seetõttu ma ei saa toetada seda raportit. izvješće pokazuje da je unija nažalost zacementirala ja kahjuks kordame me oma sõnu. valimiskampaania oli äh, ke-, keskendunud sellisele ajaloo nägemisele, nägemusele, ajaloo tõlgendusele, millest jääb mulje, et Brüssel ei saa olukorrast aru. etnilised identiteedid on nõrgad ning lõhed ei kao kuskile, sellepärast et inimesed tahavad, et lõhed kaoksid paljalt sellest ei piisa. Euroopa Liit on aidanud kaasa praeguse olukorra tekkimisele ja see suurepärane riik, kus mina muuseas sündisin, on otse kui katsetander rahvusvahelisele üldsusele. Horvaatide esindaja valiti teiste riikide, teiste rahvaste esindajate see aasta ja ühel äh, rahvusel ei ole mingisuguseid poliitilisi õigusi. suur tänu, härra Schaff-, äh, Schaffhauser, palun. Äh, minu kolleeg Breda on alati Euroopa eest võitleja, ta tahab Euroopat, mis ei toimi, ei ole kunagi toiminud ja jällegi kord üritab ta Bosnia-Hertsegoviinat muuta postnatsionaalseks riigiks ja ei taha tunnistada seda, et seal on tegelikult kolm rahvust, kellel on oma põhiseaduslikud õigused. see strateegia võib tuua, võib tuua kaasa ainult selle, et moslemi kogukond hakkab domineerima ning tekib krooniline ebastabiilsus. tegemist on äh, natsionalistliku diskursusega, mis võitleb serbide eest ja tahetakse hävitada Euroopat, kultuurilist, usulist rahvaste Euroopat, Bosnia integreerimine Euroopasse tähendab seda, et sõidetakse üle rahvuslikust identiteedist, aga sellist Euroopat ei ole olemas, ei ole kunagi olnud olemas, tuleb võidelda sellise rahvaste koostöö vastu. kolleeg Sovko, palun, poolteist minutit. suur tänu, härra juhataja, lugupeetud äh, volinik Haan, tervitan pühapäeval saavutatud kokkulepet äh, serbide ning horvaatide juhtide vahel, äh, millega edendatakse uue ministrite nõukogu moodustamist, nii nagu teie ise ja proua Mogherini soovisite Bosnia liidrid peavad sellega liituma, see nõukogu tuleb moodustada, sellepärast et Bosnia-Hertsegoviinas on praegu kohutav äh, kriis iseäranis Bihaći kantonis, kus oleks selline samm eriti oluline. murettekitav on see, et peame vaatama, kuidas härra Komtšitš ähvardab Horvaatia vabariiki, loodan, et seda rohkem ei juhtu ning et ähm, põhiseadusega vastased, äh, vastuollu minevad äh, käitumismustrid äh, naaberriigi ning Euroopa Liidu suhtes leiavad oma lõpu. me loodame, et Brüssel toob, suudab sellele protsessile kaasa aidata. Tanja Fajon, palun üks minut napredku v bosni in hercegovini. če kdaj država potrebuje. mul on väga hea meel praegu sellest teemast rääkida, kui on ühel riigil üldse vaja abi, siis seda täna Bosnial. kolme Bosnia rahva liidrite Äh, tegutsemine annab meile lootust, et Bosnia ikkagi suudab püsida Euroopa teel. kui aga sõnadelt äh, tegudele üle ei minda, siis ei jõuta kuskile. Bosnia peab äh, tegutsema edasi reformide teel Euroopa valimisaastal paluksime teilt kõigilt, et ei unustaks Bosnia-Hertsegoviinat, kuigi sealt poliitilisi punkte teenida on keeruline. ning ma paluksin ka Bosnia-Hertsegoviina liidritelt, et nad suudaksid oma erimeelsused maha matta. proua Peeterle. aitäh. härra volinik, kolleegid, ma tahaksin tänada kolleeg Predat selle eest, et ta nõustus ka meiepoolsete ettepanekutega antud teemal. kui me räägime Bosnia-Hertsegoviinast, siis tundub, et vaatamata meie jõupingutustele ei ole saavutatud suurt midagi. Euroopa Parlament soovis, et Bosnia-Hertsegoviina valimisseadust muudetaks. tulemus aga oli kahjuks see, et eh, üks põhiseaduslik etniline eh, grupp, horvaadid, ei suutnud oma esindajaid valida. seetõttu tuleb tunnistada, et horvaate kahjuks endiselt diskrimineeritakse. ma tõesti kogu südamest loodan, et Bosnia-Hertsegoviina kunagi liitub Euroopa Liiduga, aga ta peab olema ikkagi põhiseadusriik, riik. juhiksin ka teie tähelepanu keskkonnakaitse teemale Bosnia-Hertsegoviinas. Bosenski Broodi rafineerimistehas tuleb viia vastavusse keskkonnastandarditega. kahjuks seni, kuni seda tehtud ei ole, kahjustab ta keskkonda. me sooviksime, et seal, seal ka kõik need reeglid ellu rakendataks. samuti on Bosnias palju probleeme julgeolekuga, ma kutsun üles kõiki tegelema nende lahendamisega. härra Weidensolzer, Otser, palun. kakskümmend aastat pärast sõda pole Bosnia-Hertsegoviina sõja tagajärgedest taastunud. endiselt on probleeme liigagi palju Äh, endiselt võib näha etnilisi pingeid ning üsna suurt lootusetust. see riik on muutunud geopoliitiliste huvide mängukanniks. üks võimalus on probleemid lahendada, ehk siis Euroopa perspektiiv, selle jaoks aga on palju, on vaja palju rohkem kui iga-aastane arutelu Euroopa Parlamendis, meil on vaja uut dünaamikat et sealsed inimesed eelkõige, sest sealsed inimesed, eelkõige noored, nagu hilisemad viimatised protestid näitavad, ootavad meilt seda. Nad ütlesid, ma tsiteerin, meie põlvkonnale ei ole oluline see, mis rahvusest või usust keegi on, vaid see, et me kõik omavahel saaksime hästi läbi. ja nüüd algab vaba mikrofoni voor ma palun, et te räägiks võimalikult äh, lühidalt. esimesena saab sõna kolleeg Zdrojevski. prawie dwadzieścia pięć lat temu byłem w Sarajewie z pomocą humanita-. aitäh, kakskümmend viis aastat tagasi olin ma Sarajevas. töötasin koos organisatsiooniga, mis viis Sarajevosse blokaadi ajal humanitaarabi. hiljuti käisin seal rahvapartei, Euroopa Parlamendi delegatsiooni öö, raames. ma lootsin, et kahekümne viie aasta tagune olukord ei korduks, kahjuks võib näha palju ohte. olukord on volatiilne. Euroopa Liit soovib motiveerida Bosnia-Hertsegoviinat tegutsema, aga kahjuks meie öö, sammud ei toimi me ei saa endale lubada äh, sellise lähenemise jätkumist. sest nii me ei suuda Bosnia-Hertsegoviina sisekriise lahendada. me peame oma sõnumites olema ka järjekindlad. Allora Jakov. ja siis äh, saab järgmisena sõna härra Jakovtšitš Bosna i Hertsegoviina stoji. Bosna i Hertseg-. aitäh. Pots-, Bosnia-Hertsegoviina on jäänud paigale. ta ei liigu edasi. ning süüdi on poliitikud. ma olen sealset olukorda juba aastakümneid jälginud ning ma tean täpselt, kuidas asjad on. kahjuks selle riigi poliitikud ei suuda täita inimeste ootusi isegi usujuhid on natukene progressiivsemad kui poliitilised juhid, äh, paradoksaalsel kombel, võttes arvesse üldist Balkani konteksti, aga see annab meile natukene lootust. härra Haani jõupingutused Bosnia-Hertsegoviina lähemale toomisel Euroopa Liidule öö, äh, on tervitatavad, aga meil on veel üks probleem, migrandid Bosnia-Hertsegoviinas, sedagi tuleb arvesse võtta, sest nad on ju Euroopa Liidu piiril. härra Pospišil, aitäh, ma tahaksin toetada kolleeg Preda raportit. see on väga hästi koostatud, suur tänu selle eest, ma olen veendunud, härra volinik, et me peame endiselt Balkani rahvastele pakkuma Euroopa perspektiivi seni ei ole veel väga kaugele sellega jõutud, aga Euroopa Liit ei tohiks äh, seetõttu veel püssi põõsasse visata, see oleks suur poliitiline viga. Äh, eriti arvestades, et ka Venemaa üritab sinna piirkonda sekkuda. niisiis, ma paluksin teilt pidada silmas ka geopoliitilist olukorda, me peaksime kannatlikult üritama Bosnia-Hertsegoviinat aidata reformide läbiviimisel nii et nad liiguksid lähemale Euroopa Liidule ja saaksid ka kandidaadi staatuse. kui me seda ei teeks, anname me mõju edasi Türgile ja Venemaale. kolleeg Sarjanopoulos. kes alustas selle natsionalismiga? NATO ja Euroopa Liit. Bosnia-Hertsegoviina on üks viimaseid lahendamata küsimusi Balkanil. ning seal võib näha palju Ameerika, NATO ja Euroopa Liidu poolset vaenu Türgi ja Venemaa suhtes. seal on palju konfliktseid piirkondi, konflikt näiteks Kosovo ja Serbia vahel ning nüüd ka potentsiaalne konflikt Türgiga näiteks. Lesbesi leping äh, Kreeka ja Põhja-Makedoonia vahel ei lahenda midagi. see lihtsalt võimaldab imperialistlikel jõududel võimule pääseda Balkanil. näiteks Thessaloniki sadam muud-, on muudetud NATO sõjaväebaasiks. ning see täielikult äh, lõhub selle müüdi Kreeka omavalitsusest, me peame astuma vastu NATO-le. härra Selimovitš, kas te soovisite ka sõna? aitäh, härra president, suur tänu, härra volinik, selle eest, et te ikkagi tööd olete jätkanud mitte ainult Bosnia-Hertsegoviinas, vaid terves sealses piirkonnas, see on kõik muljelda, muljetavaldav. ma nõustun raportööriga, et reformide kiirus on aeglustunud pärast valimisi, me endiselt ootame, milline on sealne valitsus, meil ei ole ametlikku koostööd sealse parlamendiga ning õigusriigi olukord on oluliselt kehvem kui loodetud. aga on ka julgustavaid märke, nii pikema kui lühema perspektiivi omasid, lühemas perspektiivis on majanduse juhtimine parem, võib näha julgustavaid tulemusi kohalike omavalitsuste valimisest, järjest vähem on terror, terrorialadelt naasvaid inimesi ning esimest korda näen ma ka leppimist, väga oluline on seega hoida üleval seda Euroopa perspektiivi, sest see äh, oleks äh, edaspidigi reformide mootor. aitäh, kolleeg Marias, üks minut. aitäh konkurents USA ja Venemaa vahel Balkanil järjest suureneb. Daytonis teatud probleeme ei suudetud lahendada. kui me räägime etniliste rühmade rahumeelsest koos eksisteerimisest seal piirkonnas. ilmselgelt, nii nagu ütlesime juba kahe tuhande seitsmendal aastal, seitsmeteistkümnendal aastal siin kojas, peame me õiglaselt kohtlema Bosnia-Hertsegoviina vähemusi. valitsus peab lahendama need tohutud probleemid, mis on seotud korruptsiooni, organisatsioonitud, organiseeritud kuritegevusega, ka Rooma vähemusega, me peame tagama õiguspõhimõtte järgimise ka avalikus sektoris, järgima inimõigusi ja nii edasi. me oleme sellest juba varem rääkinud ning neid probleeme ei ole endiselt lahendatud. samal ajal, kui ta üritab liikuda Euroopale lähemale härra Samalet-, kolleeg Samaletitš, viimasena aitäh. tahaksin rõhutada ühte asja. julgeolek ja stabiilsus Bosnia-Hertsegoviinas on kriitilise tähtsusega terve Euroopa Liidu stabiilsuse ja julgeoleku jaoks. me ei saa rääkida poliitilisest stabiilsusest, kui üks kolmest etnosest ei saa osaleda riigi juhtimises ri- ja otsuste tegemise protsessis valimisseadust tuleb muuta, teised kolleegid on ka seda maininud, nüüd tooksin välja veel ühe valdkonna, millest ei ole võib-olla nii palju räägitud, nimelt meie mõju Bosnia-Hertsegoviinas, õigemini Euroopa Liidu osalus arenguprogrammides ja protsessides selles riigis. küsigem endalt, kui palju projekte oleme me Euroopa Liidu EFSI fondist Bosnia-Hertsegoviinas rahastanud? vastus on null kui palju me oleme kasutanud IPA-t? kas me oleme üritanud välja töötada mingisuguseid lisaprojekte, et aitamaks seda riiki integratsiooni teel, mida me oleme teinud selleks, et äh, mõjutada otsuste tegemist